kedves kollégák, folytatjuk az ülés. Austatud kolleegid, jätkame nüüd oma tööga. Kõigepealt eh, kin- kinnitame me eilse koosoleku protokolli. protokollid äh, on kõigile kättesaadavad olnud, ma tahaksin teada, kas kellelgi on märkusi protokolli kohta, kui äh, märkusi ei ole, on protokollid ka vastu võetud järgmiseks on päevakorras ühine